hääletame me nende taotluste üle ja vastavalt artiklile seitsekümmend neli koos äh, nõukogu presidendiga kirjutame alla üheksale õigusaktile, mis äh, on vastu võetud korrapärase õigusloomelise menetluse kaudu, need tekstid avaldatakse selle täiskogu osaistungjärgu protokollis. palun, härra Dias de Mera, te palusite sõna härra president, aitäh, aitäh teie vastutuleku eest. ma tahaksin rääkida